toimub veebruaris ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus seoses sõnavabadusega Türgis, ajakirjanike ja meediaväljaannete juhtide hiljutised vahistamised ning süstemaatiline surve meediakanalitele annaksin sõna härra Delavetovale nõukogu nimel sõna võtta, palun. härra president, lugupeetud saadikud, võtan sõna kõrge esindaja asepresidendi nimel. eelmisel pühapäeval arreteeriti Türgis terve rida ajakirjanike ja meediaväljaannete juhte. seda jälgime väga tähelepanelikult asepresident Mogherini ja volinik Haan andsid äh, välja teadaande, kus nad rõhutavad väga ühemõtteliselt, et äh, need kinnipidamised on vastuolus äh, meediavabadusega, mis on demokraatia üks põhialuseid. avalduses on välja öeldud ka, et tuleb järgida süütuse presumptsiooni, tuleb kõike menetleda läbipaistvalt, tuleb äh, kaits-, äh, arvestada ka inimese õigusega seaduslikule kaitsele. tuleb järgida õigusriigi aluseid ja proportsionaalsuse nõudeid. eile arutas ka nõukogu seda olukorda ja jõudis resoluutsetele järeldustele, millised on Euroopa Liidu ootused ja Türgi äh, kohustused kandidaatriigini. inimõiguste volinik Nils Muizmesk avaldas oma suurt muret pühapäevaste sündmuste osas, ütles, et see on suur samm tagasi teel vabaduse demokraatliku riigi poole. koos president Schulziga olete suur arvestatav organ ja öö, äh, väljendagem oma, väljendagem oma arvamust äh, ja andkem see sõnum Türgile. oleme kõik nõus, et Türgi, olles Euroopa Liidu kandidaatriik, peab tagama, et ta järgib demokraatlikke praktikaid oma riigis, peab äh, austama väljendusvabadust, mis on kõige olulisem üks olulisemaid õigusi selleks, et oleksid tagatud ka teised inimes-, inimõigused nagu mõtte- ja sõnavabadus. demokraatia ei saa eksisteerida ilma nende vabadusteta. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportis rõõmustas komisjon positiivsete arengute üle Türgis seoses äh, Türgi ülemkohtu otsusega inimõiguste vallas, aga samal ajal oli, väljendati raportis ka muret teatavate arengutendentside üle, mis on ohuks kohtusüsteemile ja väljendusvabadusele mis puudutab meediavabadust, ajakirjandusvabadust, siis see ei ole mingi uudis, et Türgis on sellega probleeme. sotsiaalmeedia võrgustik kes, ähm, see, mis toimus sotsiaalmeediavõrgustikes seoses äh, meeleavaldustega Türgis. Euroopa Liidu äh, ja Türgi vahelistes suhetes on liitumisläbirääkimistel need teemad äh, väga olulised. tuleb tagada, et oleksid kaitstud põhiõigused, väljendusvabadus Need peavad olema tagatud, kui Türgi tahab tõesti olla õigusriik. koos äh, volinik Stiljanidesega, volinik Haan ja äh, asepresident Mogherini ütlevad, et põhiõigused on äh, olulised asjad, mis tuleb tagada, kui Türgi soovib liitumisläbirääkimisi jätkata kõik väljendasid ka oma valmisolekut jätkata liitumisläbi, läbirääkimisi, kui Türgi jätkab poliitiliste reformidega. kõrge esindaja Mogherini, volinik Haan ja volinik Stiljanides kinnitasid, et Euroopa Liit sellest kohus, kohustusest ei tagane, aga Türgi peab meetmeid rakendama Türgi on väga oluline partner Euroopa Liidu jaoks ja see sõnum olgu selge, et äh, Türgi peab reforme rakendama, tagama kõik vabadused ehk siis mõtlemisvabadus, sõnavabadus ja meediavabadus liitumisläbirääkimiste edusammud sõltuvad otseselt õigusriigi olukorrast ja inim-, põhiõiguste tagamise olukorrast Türgis. liitumisläbirääkid jäävad ikkagi äh, fookusesse ja loodame toetada reformide elluviimist Türgis läbirääkimised peavad toimuma ausalt, otsekoheselt ja läbipaistvalt. kuna tegemist on kandidaatriigiga, siis ootame praegu tõesti, et Türgi konstruktiivselt äh, nende probleemide lahendamisega tegeleks. ei ole mingit põhjust liitumisläbirääkimisi katkestada, peame otstarbekalt kasutama ära neid võimalusi, mis meie käsutuses on ja loodame, et äh, Türgi valitsus äh, ka tõesti soovitud tulemused saavutab. head äh, kant-, saadikud, tõepoolest, see on Euroopa Liidu jaoks oluline prioriteet, jätkame alustatud rada, härra president, lugupeetud saadikud, tänan teid tähelepanu eest ja ootan huviga teie arvamusi ja küsimusi. ministru, care a vorbit pentru vicepreședintele Comisiei înaltul. suur tänu Te rääkisite asepresident kõrge esindaja proua Mogherini nimel ja nüüd härra Preeda poolteist minutit. suur tänu, minister, selle eest, mida te ütlesite. ma tahaksin kõigepealt öelda, et ma kõnelen siin Türgi sõbrana. mina ei ole üks nendest äh, poliitikutest, kes on äh, esitanud üles oma karjääri Türgi Euroopa Liiduga liitumise vastustamisele. aga just nimelt äh, sõbrana tahaksin ma öelda, et ma olen väga mures selle hiljutise arreteerimislaine pärast ja Türgi massimeedia olukorra pärast. tundub, et äh, Türgi poliitikud äh, soovivad Euroopa Liiduga liituda ja Euroopa ühiskonda üles ehitada aga siinkohal on mure nüüd selles, et äh, Türgi äh, ettevõtjad, kes on just eriti huvitatud Euroopa Liiduga liitumisest, on äh, praegu väga keerulises olukorras. mis puudutab läbirääkimiste peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, siis äh, eelmises resolutsioonis äh, käsitleti neid peatükke läbirääkimiste äh, teemal, kui me avaksime need peatükid, siis me saadaksime välja signaali, et me soovime anda oma panuse, teha hääle kuuldavaks. suur tänu. ja nüüd äh, proua Kati Piri, kaks minutit, palun oluline on liitumisläbirääkimiste käigus austada õigusriiklust ja mitmekesine meedia on iga demokraatia aluseks. seetõttu olen ma mures selle pärast, mis juhtus eelmisel pühapäeval. kriitilised ajakirjanikud äh, arreteeriti, äh, ajakirjanduse müügikohti äh, rünnati. see on järjekordne löök ajakirjandusele me eeldame, et menetlused ja protsessid on Türgis äh, siiski õigusriigile kohased ja et lähtutakse süütuse presumptsioonist. ma käisin eelmisel nädalal Türgis Euroopa Parlamendi raportöörina. valitsus äh, mõistis, et on vaja edasisi reforme, seetõttu ma tervitan valitsuse avaldust, et Euroopa Liidu ka liitumise protsess ja kurdi küsimuse lahendamise protsess on prioriteedid me oleme mures fundamentaal, äh, vabandust, põhiõiguste halvenemise pärast äh, Türgis ja see näitab, kuivõrd pühendunud me oleme laienemisprotsessile. lõppkokkuvõttes aga on äh, Türgi valitsus siin, kelle käes on juhtohjad. me oleme nüüd väga mures, kuivõrd äh, Türgi on valmis tegema edusamme demokraatlike reformide valdkonnas, nii et järgmiste nädalate jooksul peab Ankara meid veenma, et ta on tõesti pühendunud äh, liikumisel Euroopa Liidu ja tema põhiväärtuste poole. praegu on Türgil unikaalne võimalus üles ehitada tugev pluralistlik ühiskond, kus on tugevad institutsioonid kõikide Türgi kodanike huvides aga kui surutakse maha kriitiline meedia, siis see viib äh, Türgi kaugemale nendest Euroopa põhiväärtustest ja see on äh, halvaks uudiseks äh, kõigile, kes on Türgi sõbrad. suur tänu, järgmisena Charles Tannock. president, ükskõik, kuidas me suhtume Türgi valitsuse poliitikasse, tuleb meil tunnustada Türgi tähtsust riigina. ka kui ta sai kandidaatriigi staatuse kaks tuhat viis, siis äh, liitumisprotsess on alati täis väljakutseid, kuna on tegemist suhteliselt äh, vaese riigiga, erineva pärandiga võrreldes Euroopa Liiduga. nüüd äh, osad peatükid on avatud ja suletud, aga Türgi endiselt ei tunnusta Küprost islamistlik AKP partei on äh, toonud välja uued väljakutsed, Erdoganil on autoritaarne lähenemine, mis on suunatud äh, rivaal islamistliku grupeeringu Kullaneshi vastu, samuti ajakirjanike, äh, sõjaväe ja üliõpilaste vastu. Erdogan on astunud sama tagasi ka rahuläbirääkimistel PKK-ga ja samuti ta viivitas äh, Äh, toetamast äh, kurde Kobanes, tundub, et ta peab äh, PKK-d suuremaks ohuks kui pühasõdalasi. hoolimata kogu sellest keerukusest seal piirkonnas Lähis-Idas me siiski loodame, et Türgi jätkab demokraatlikul rajal. järgmisena proua Šake, kaks minutit Türgi Euroopa unistusest on saanud õudusunenägu. mina olen üks Türgi kriitilistest sõpradest, kes ütleb, et äh, läbirääkimised äh, toovad endaga kaasa liikumise demokraatia poole, aga tegelikult on olukord olnud vastupidine. valitsus äh, surub maha ajakirjandust ainult äh, nädal pärast Euroopa Liidu delegatsiooni külaskäigu Ankarasse on meie suhted jällegi madalseisus pärast äh, korruptsioonisüüdistusi äh, Erdogani äh, tollal peaministri presidendi vastu on tuhanded prokuratuuri ja muude justiitsasutuste töötajad saadetud kaugematesse provintsidesse, samuti on Türgis pretsedenditult palju vangistuses hoitavaid ajakirjanikke me kardame, et äh, Türgi kaugeneb järjest enam demokraatiast ja siis peavad meil läbirääkimised Türgiga liitumise üle lõppema. aga on äh, toimunud äh, Ahmed Tšiki avaldamata raamatu keeramine ja Külemi toetajate tagakiusamine on teine selline murranguline sündmus, millele me ei ole piisavalt äh, reageerinud. nüüd äh, rikutakse Türgis järjest enam õigusriigi põhimõtteid. väga paljud türklased, äh, naised, akadeemikud, kunstnikud, ärijuhid, kõik, kes kritiseerivad valitsust, elavad hirmus, nad kardavad äh, saada äh, trahve või seda, et neilt võetakse ära töötamiseks vajalikud äh, litsentsid. julgeolekuametnikud äh, ja riigiametnikud on seadnud ennast seadusest kõrgemale. me peame ütlema AKP-le, et kuskilt jookseb õigusriikluse põhimõtete rikkumise piir nüüd äh, härra Hadži George, poolteist minutit, palun. probleem, millest me räägime, härra president, siin ei ole tegemist eraldiseisva probleemiga. see, mis Türgis äh, toimub, ei ole seotud ainult äh, viimaste arreteerimistega ja sõnavabaduse rikkumisega. see, mis juhtus Gezi pargis ja see, mis äh, juhtus äh, seoses äh, Türgi suhtumisega kurdidesse, äh, Kubaanesse, kõik, mis puudutab Türgi suhtumist Küprosesse, naistesse, see on kõik omavahel seotud, samuti see, kuidas Erdogan ignoreerib Euroopa Parlamendi otsuseid. meie Küprose saadikutena ei ole üldsegi õnnelik sellise suhtumise üle me tahaksime, et meil oleks demokraatlik naaberriik, mis austaks inimõigusi. me peame saatma välja selge sõnumi Euroopa Liidu poolt. me peame kaaluma sanktsioone, sellepärast et muidu me edasi liikuda ei saa. Nad kas saavad aru, millist teed nad peavad minema või nad jätkavad nii nagu seni. ma olen kindel, et ilma sanktsioonideta ja ilma vastava resolutsioonita jätkab Türgi nii nagu seni ja loomulikult me peame võtma vastavad seisukohad ka läbirääkimistel, liitumisläbirääkimistel Türgiga. ja me peame sead-, olema Erdogani kalifaadi vastu. järgmisena proua Rebecca Harms, kaks minutit. ma tahaksin kõigepealt öelda seda, et selle arutelu käigus peame me olema kõik äh, teadlikud sellest, et äh, Erdogan ja samuti välisminister Davutoglu on silmitsi suurte väljakutsetega oma piiridel. Süüria sõda ja ka ISIS on väljakutsed, äh, millega me peame koos Türgiga toime tulema, samuti kohutav humanitaarkatastroof, põgenikelaviin me ei tohi äh, selle arutelu äh, käigus selliseid ühiseid väljakutseid ära unustada, sellegipoolest peame me olema väga kriitilised selles suhtes, mis juhtus eelmisel nädalavahetusel. ajakirjanike süüdistamine, nende arreteerimine, toimetuste läbiotsimine, need on kõik äh, poliitilised sammud. Neid on tehtud varem ja neid tehakse arvatavasti ka tulevikus, kui me karmimalt ei sekku juba pikemat aega on valitsus seisukohal, et igasugune opositsiooni tegevus ja siin me ei räägi ainult äh, Güleni liikumisest äh, ja tema ajakirjandusväljaannetest, vaid valitsus on arvamusel, et igasugune opositsioon on äh, vandenõu riigi vastu või putši ettevalmistamine president Erdogani ja tema enamusvalitsuse vastu. minu arvates on see täiesti ebaterve et äh, Türgis äh, Gezi pargi demonstratsioonide vastu äh, astuti sellisel äh, viisil ja et Kobanes äh, hukkunute mälestamist samuti peetakse osaks valdenõudest. kui me kritiseerime seda, mis juhtus eelmisel nädalavahetusel, siis me peame seda kõike käsitlema tervikliku probleemina siin on vastamisi valitsuse enamus ja vähemuste õigused. vähemusi ei austata enam absoluutselt igasugust kriitikat võrdsustatakse putšiga ja seda me ei tohi tolereerida. suur tänu, proua Winberg saab nüüd sõna pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra president. Türgi Trump viib jällegi jalgade alla väljendusvabaduse, ajakirjanikud on vahistatud, meediale avaldatakse pidevat survet ükski, ühtegi riiki ei ole hukka mõistud, mõistetud nii sageli inimõiguste rikkumise eest nagu Türgi. kui me vaatame, millis-, milline on see sõnakasutus, mida me oleme selle kohta öelnud, siis see ei ole mitte midagi Türgis muutnud. süstemaatiliselt rikutakse vabadusi, õigusi Türgis siin ja ajaleht pandi kinni, ajalehe toimetus pandi kinni kaheksal korral. kuuskümmend kuus äh, vahistamisotsust langetati ajakirjanike suhtes. aga meie ja millised need vahi, äh, vahistamisotsused on, kuni kuueks aastaks äh, pandi inimesed vangi aastal kaks tuhat kolmteist üle üheksasaja miljoni euro Euroopa Liidu eelarvest läks Türgisse. vastutasuks lubas Türgi, et äh, riik parandab ennast, parandab enda mainet, juriidilist äh, olukorda, võitleb korruptsiooni vastu. aga mulle tundub, et Türgi ei vasta mitte kunagi Kopenhaageni kriteeriumitele suur tänu. härra Salvini, poolteist minutit, palun. täiesti uskumatu. viisteist aastat juba käivad jutud selle kohta, et Türgi liitub Euroopa Liiduga, püüame teda Euroopa riigiks muuta. mulle tundub, aga Türgi on juba olnud Euroopas, sest ta on ju Küprosel, ta on Euroopas hävitanud riike, on toime pannud genotsiidi, miljon äh, inimest hukkus, nii et äh, jah, tõesti võiks neile jõuludeks kinkida selle massimõrvari tiitli. nüüd räägime et äh, Türgi vahistas ajakirjanikud, kas me teeme nalja, Türgi ei ole Euroopa, jah, tõesti, meil on äh, Türgiga majanduslikud suhted, strateegilised suhted, aga me maksame selle eest. ma ei saa aru, tegemist on riigiga, mis okupeerib juba nelikümmend riiki, ühte Euroopa liikmesriiki. ta ei tunnusta, et ta tappis üle miljoni inimese. varsti möödub sada aastat Armeenia genotsiidist ma loodan, et ka siin majas mäletatakse seda. ja ikka me saadame neile sada miljonit eurot aastat. Itaalia kuussada miljonit otsustas anda. kahe aasta pärast jälle kuussada miljonit, kolme aasta pärast jälle kuussada miljonit. mida nad teevad, nad arreteerivad ajakirjanikke ja on konkurendiks meie ettevõtetele meie oleme Euroopa, me peaksime olema tõsiseltvõetav. suur tänu, härra Salvini. sinise kaardi küsimus teile, palun. härra Benifeld, kas võtate vastu selle küsimuse? Benifei are 30 de secunde pentru a pune întrebare. 30 sekundit sinise kaardi küsimuseks suur tänu, härra president, sooviksin küsida saadik Salvini käest. et need asjad, mida ta välja tõi Türgi suhtes, kas ta arvab, et kas ta on samal arvamusel ka Putini ja Venemaa kohta, kui ta räägib annekteerimisest, Krimmi annekteerimisest, okupeerimisest, osalemisest äh, relvakokkupõrgetes Ukrainas, Ukraina lääneosas, inimõiguste rikkumises. mida arvab äh, saadik Salvini Venemaa kohta? ja palun, härra Salvini. see on nüüd anekdoot või? Krimmi kohta oli ju äh, referendum, üheksakümmend viis protsenti äh, Krimmis toimus ju referendum, nii et äh, jah, mulle tundub, et see on selline jõulueelne provokatsioon. aga Türgile anname kuussada miljonit eurot aastas, mis puudutab Venemaad, nendele maksame kätte majandussanktsioonidega. nii et äh, jah, ma arvan, et see oli tõesti anekdoot või selline nali, ma ei vasta sellele. suur tänu, nüüd annan sõna äh, proua Sommerile poolteist minutit Äh, suur tänu härra president! väljendusvabaduse ja meediavabaduse piiramine ei ole türgis mingi uudis me oleme sellest rääkinud juba aastaid seda on kritiseeritud hukka mõistetud terrorismivastane seadusandlus jah see on karikatuur sotsiaalmeedia pandi kinni inimesi vaigistatakse eelmisel pühapäeval toimunu, see ei ole mingi uudis ja loomulikult see ei vasta Euroopa Liidu väärtustele. arvamusvabadus, sõnavabadus on Euroopas väga oluline ja me ütleme seda ju Türgile pidevalt, aga Türgi piirab ja ignoreerib neid põhiõigusi, ta ei ole demokraatlik riik, ta ei saa olla Euroopa Liidu eh, liikmesriik mitte kunagi ja Türgi ei vasta ka ühelegi teisele liitumise eeltingimusele, äh, korruptsioonivastane võitlus äh, ja nii edasi, korruptsioonikahtlustused valitsusliikmete osas eelmisel aastal. politseiuuringud, äh, politseinikud, kes uurimusi läbi viisid, lasti lahti, Erdogan ise on kahtlusalune, tema poeg on kahtlusalune, nii et Türgis ei ole loomulikult mingit õigusriiki. mitte ainult Erdogani valitsemise ajal. Türgi teeb äh, kahjuks vähikäiku, me peame selle vastu protesteerima, mis Türgis toimub. Euroopa Liit peab näitama oma seisukoha selgelt välja, me peame loobuma naiivsusest äh, ja peame meelde tuletama, mis sanktsioone viimati kasutati Türgi konstitutsiooni kohus peab äh, otsused langetama, ei tohi lubada põhiõiguste rikkumist. aitäh. Richard Howard, kaks minutit. keegi ei ole praegu Türgis äh, kaitstud. seda ütles mulle üks inimõiguste kaitsja mõni päev tagasi telefoni teel olgu tegemist siis volinik äh, Haaniga või äh, kõrge esindaja Mogheriniga, nad äh, on mõlemad öelnud, et see, mis on, toimub praegu Türgis, on täiesti meediavabaduse põhimõtete vastane. kõik need, kes Türgi asjadega kursis on, neile avaldab, tekitab suurt muret see, mis toimub praegu Türgi meediamaastikul Äh, süüdistatakse inimesi terrorirühmituse toetamises, valitsuse õõnestamises äh, ja nii edasi. see terrorivastane seadusandlus on niivõrd laiapõhjaline, et äh, selle põhjal võib ükskõik keda ja ükskõik milles hukka mõista. inimõiguste kaitsjad on öelnud mulle, et ei ole selge isegi, mis süüdistuste alusel on inimesi vahistatud, ei ole konkreetseid süüdistusi, ei ole ka tõendusmaterjali see on täiesti selgelt inimõiguste konventsiooni artikkel viis ähm, rik-, artikli viis rikkumine. Euroopa Liidu ähm, minister on püüdnud küll rahustada Euroopa partnereid, äh, Türgi mängib väga olulist äh, poliitilist rolli ka oma geograafilise asendi tõttu ja on selge, et neil peab olema ka terrorivastase võitluse kohane äh, seadusandlus olemas, kuid äh, kui äh, vahistatakse inimesi suvaliselt ilma süüdistus, ilma selleta, et prokurör süüdistust esitaks, äh, siis tundub, et neid väärtusi, millest räägitakse, praktikas ellu ei rakendata. tegemist on nüüd võimalusega jälle hakata tegema ähvardusi laienemise kohta. minu arust me peaksime palju enam olema nüüd Türgist huvitatud, mitte vähem laskem raportööril teha äh, ühiste resolutsiooni kallal tööd rahulikult. Äh, äh, aitäh. kaks sinise kaardi küsimust on teile. kõigepealt härra Tännokilt ja Fondulis on teine küsimuse esitaja. kas olete nõus vastama? jah, härra Tännok, palun. Um- aitäh Richard Howitt, äh, te olete äh, Türgi sõber olnud äh, juba ka eelmise koosseisu ajal, te ise olite Türgi sõprad delegatsiooni juht ja nüüd te ütlesite midagi päris kriitilist inimõiguste kohta Türgis, kas te olete nõus sellega, et meie parlamendis peaksime siiski üle vaatama need miljonid eurod, mis lähevad EBA raames Türgi toetamiseks, milliseid muid hoobasid meie kasutuses üldse on? härra Howard, veel üks sinise kaardi küsimus, võib-olla te vastate neile küsimustele koos. härra Fondulis, palun. palun öelge mulle kuna te oma arvamust avaldasite, rääkisite inimõiguste rikkumistest ja rääkisite, et sõnavabadus on äh, ohus. mida te arvate äh, rünnakutest äh, Kuldse Koidu juhi vastu ja kaheksa teise selle erakonna liikme vastu täielike valetõendite alusel ja keegi pole midagi selle kohta öelnud? üks minut vastamiseks, härra Howard. härra Fontulis, ma olen täiesti nõus, et kõik inimõiguste rikkumised on äh, taunitavad, neid, neid peab kohtlema ühtselt, kuid antud debati puhul tundub, et kõik muudkui seisavad järjekorras selleks, et kritiseerida Türgit, kuid äh, me peaksime olema siin järjepidevad ning jäägem oma õiguste kaitsmise juurde. ja minu äh, kolleeg ja sõber äh, härra Tänak äh, tõepoolest, kes mind ka jõulude puhul äh, tervitas. ma olen tõepoolest Türgi sõber, ma tahan, et Türgi liituks Euroopa Liiduga. muidugi on härra Tänakil erinev seisukoht. ma olen rääkinud ka härra Haaniga ja öelnud talle, et me ei taha mingisuguseid karistusmeetmeid mis puudutaksid äh, liitumist Euroopa Liiduga, me peame vaatama, kuidas äh, teisiti parimal viisil seda olukorda lahendada. Ne simțim discriminați dacă îi urați numai domnului Tenoc Crăciun fericit, bănuiesc că toți ceilalți beneficiari. Kui te soovite äh, nüüd kõik tervitada härra Tänokit jõulude puhul, siis võib-olla kõik tahavad sõna saada, aga nüüd sõna härra Messerschmidtile regering om det gamle ord at man kan snyde en del af befolkningen hele see eh, Need sündmused Türgis näitavad seda, et eh, on võimalik eh, mõningaid inimesi mõnel hetkel lollitada, aga alati, aga igal hetkel ja kõiki lollitada ei ole siiski võimalik inimestel on ka südametunnistus, inimesi võib küll petta ja panna nad uskuma sellesse, et nad saavad eh, Euroopa Liidu liikmeks, et nad, et Türgi täidab kriteeriume, kuid eh, püüda nüüd näidata Türgit eh, sillana Euroopa ning Lähis-Ida vahel, see on juba teine lugu. Türgi tegelikult liigub vastupidises suunas sellele, mille, mida ta sõnades äh, propageerib. Äh, ma arvan, et see on nüüd järjekordne põhjus äh, alternatiivide otsimiseks, lõpetagem see laienemisprotsess. me võime teha tehnilist koostööd, meil võib olla vabakaubandusleppeid, äh, tudengite vahetus ja nii edasi, aga see on täiesti ebarealistlik vaadata Türgit kui potentsiaalset Euroopa Liidu liiget. härra Le Jarik, poolteist minutit aitäh, härra äh, asepresident, härra minister, see, mis äh, Türgis pühapäeval aset äh, leidis, see oli etteplaanitud reid sõltumatute ähm, ajakirjanike vastu kolmeteistkümnes linnas vahistati ajakirjanikke nii kirjutavas pressis kui ka teleajakirjanikke see näitab režiimi poliitilist äh, survet, äh, et nad soovivad vältida seda, et korruptsiooniskandaalid päevavalgele tuleksid. me näeme, et äh, väga paljusid Türgi ajakirjanikke ähverda, ähvardab vangustamine. ei ole ilma ajakirjanduseta, vaba ajakirjanduseta demokraatiat ja tahaksin pöörduda nõukogu poole, et, et kindlasti te ei nõustuks äh, härra Erdogani poliitikaga. nüüd me võime avaldada surveks selle, selleks, et kõik vangistatud või vahi all olevad ajakirjanikud ähm, vabastada. me peame laitma äh, Äh, seda survet, mis Türgi võimud äh, ka kohu-, kohtutele avaldavad, Euroopa Liit peab kõrvale jätma oma välispoliitika, kaubanduspoliitika prioriteedid ning igal võimalikul viisil Türjet, Türgit püüdma õigel, õiges suunas mõjutada. me peame kasutama kõiki mõjuhoobasid äh, nende riikide puhul, keda peetakse meie partneriteks, et nad peaksid äh, kinni inimõiguste ja demokraatia põhimõtetest ja lähtuma eelkõige nendest printsiipidest, mitte tuju, turu ähm, loogikast. aitäh, nüüd äh, proua Keller, poolteist minutit. suur tänu, see, mis toimub praegu Türgis, ei ole mitte äh, midagi muud kui halvasti varjatud rünnak äh, ajakirjanike ajakirjandusvabaduse vastu. ajakirjanikke süüdistatakse absurdsetel ettekäänetel, nad äh, vangistatakse ja ka neid inimesi, kes protesteerisid Gezi pargis, äh, süüdistatakse nüüd putši ettevalmistamises, aga inimesi rünnanud politseinikke ei süüdista keegi Erdogan üritab vaigistada tema vastast kriitikat, aga see on vale tee tõusvale demokraatiale. Türgi saaks ainult kasu kriitilisest ajakirjandusest ja elavast äh, kodanikuühiskonnast. ilma õigusriikluse ja demokraatlike standarditega Türgi edasi ei arene. Euroopa Liidul ja liikmesriikidel tuleb aga ka tõdeda, et nad on nii mõndagi valesti teinud. pidevalt blokeeritakse laienemisprotsessi Äh, suletakse peatükke, blokeeritakse neid, öeldakse, et Türgi niikuinii ei liitu, ükskõik mida ta teeb, siis ei aidata kriitilisi äh, ajakirjanikke ega kodanikeühiskonda. meil oleks tõesti hoob, millega saaksime Türgiga tõsiseltvõetavaid läbirääkimisi pidada, aga nii nagu me oleme käitunud, oleme me ise oma jalgealust õõnestanud läbirääkimiste käigus peaks inimõigused ja justiitsvaldkond olema esiplaanil palju rohkem kui mingisugused siseturureeglid. suur tänu! tänan ja nüüd härra Carver poolteist minutit. tänan, president. ma olen alati olnud selle poolt, et meil tuleb mõista hukka Türgi suhtumine ajakirjanike vangistamisel ja samuti tuleb mõista hukka see, kuidas nad suruvad alla ajakirjandusvabadust, sõnavabadust. Erdogan tähendab Erdogani vali-, partei liige hiljuti äh, ütles, et tuleks naistel keelata avalikkuses naermine lausa. Atatürk keeraks praegu hauas ennast ringi mind ajab segadusse see, et minu riigis ainult äh, UKIP-i partei on Türgi Euroopa Liiduga äh, liitumisega vastu. nüüd äh, kaheksakümmend äh, kolm miljonit äh, türklast äh, moodustavad Türgi elanikkonna, see on ääretult äh, suur äh, arv ja meil on praegu olukord äh, selline, et äh, Ühendkuningriigis on äh, miljonid töötud ja igasugune piirideta või piiranguteta sisseränne mõjutaks tugevalt Ühendkuningriigi sugust riiki, meil on juba üks koma kuus miljonit põgenikku Süüriast ja Iraagist. ja meil on pretsedenditul määral põgenikke Lähis-Idast liikmesriigid ei saa sugugi takistada nendel põgenikel liikumast läbi kogu Euroopa Liidu ja kui siin räägitakse Türgi liitumisest, siis äh, tahaksin äh, jah, selle kohta öelda kolleegid lihtsalt head hanukad, häid jõule, head uut aastat. härra Sinadinos, üks minut, palun härra Erdogan ütles hiljuti, et ta ei lase Euroopal endale demokraatia osas õppetunde anda. ükskord äh, talunik äh, leidis külmunud ussi talvel, pani selle endale ümber kaela ja siis uss äh, sulas üles ja hammustas teda. on selline mõistulugu talunikul oli võimalik süüdistada ainult ennast. Euroopa on see talunik, Türgi on see uss. kui nüüd äh, me lähendame Türgit Euroopa Liidule, siis äh, me peame arvestama, et on tegemist absolutistliku riigiga, mis ei austa absoluutselt inimõigusi, nii et ärge imestage, et Türgis on äh, piiratud arvamusvabadus ja ajakirjanike jälitatakse. Taksimi väljakul äh, valatud veri ei ole veel kuivanud. Äh, pidage seda meeles, äh, mäletage seda. Küprosele on Türgi tunginud illegaalselt, sest et Küpros on Euroopa Liidu liige samuti on Türgi minevikus äh, mõrvanud ähm, al-, armeenlasi, ta on äh, üritanud ja üritab äh, islamiseerida Balkani riike, nii et arvestage sellega, et me toetame seda fenomeni, kui me selle vastu üles ei astu. härra Hökmark järgmisena poolteist minutit. president asjad on lihtsad. Türgi valitsus peab vabastama kõik ajakirjanikud ja võitlema vaba meedia vastase võitluse. see on esmatähtis ükskõik, mida me ütleme Türgi tuleviku kohta Euroopa Liidus. Türgi on ju Euroopa Nõukogu liige ja Türgi on võtnud endale kohustuse austada demokraatiat, õigusriiklust ja ajakirjandusvabadust. me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et äh, toetada arenguid äh, Türgis nii, et temast saaks äh, moodne ühiskond, avatud ühiskond, demokraatlik, kus oleks võrdsed õigused meestele ja naistele ja kus valitseks õigusriiklus siis me alles võime rääkida sellest, kas Türgi saab tulevikus Euroopa Liidu liikmeks. tänapäevane Türgi, hetke Türgi ei saaks kunagi Euroopa Liidu liikmeks erinevatel põhjustel. osad eurooplased on üritanud äh, siin ust äh, sulgeda ja osad Türgi poliitikud võib-olla soovivad seda ka teha. igal juhul Erdogan viib oma riiki vales suunas ta tõmbab kriipsu peale mitte ainult äh, võimalikule liitumisele Euroopa Liiduga, vaid äh, ta lõpetab ka Türgi eksisteerimise vaba ühiskonnaga. suur tänu! tänan! järgmisena proua Valenciano, poolteist minutit, palun vabandust, härra Hökmark, teil on sinise kaardi küsimus, palun. palun esitage oma küsimus. härra Hökmark, mul on lihtne küsimus teile. mina olen Küproselt pärit, ma olen eurooplane ma olen äh, Euroopa Parlamendi saadik ja ma olin pärit äh, Küprose okupeeritud äh, aladelt arvestades seda, mida Türgi on teinud ja arvestades seda, et äh, ta ei tunnusta Küprost, siis äh, kui tegemist oleks teie oma koduriigiga, kas te tolereeriksite seda, et teid ei tunnustata, kas te äh, salliksite seda, mis praegu toimub? mina olen esimene, kes soovib euroopalikku Türgit, et me jääksime ellu meie jaoks on see ellujäämisküsimus, teie jaoks on see siin poliitiline teema, aga kuidas te suhtute Küprose küsimusse, seda ma tahan teada. austatud kolleeg, mis puudutab äh, lõhestatud Küprost, siis see küsimus tuleb loomulikult lahendada ja see peab toimuma läbirääkimiste ja poliitiliste kokkulepete raames. nii et äh, Türgil oleks ka Euroopa perspektiiv fakt on loomulikult see, et kui Türgi orienteerub Euroopale ja teeb õigeid asju, siis ta teeks õigeid asju ka seoses Küprosega, aga kui Türgi pöördub ähm, meist eemale näiteks Venemaa poole või mujale, siis ta seda ei tee. nii et meil on ühine huvi toetamaks äh, häid arenguid äh, Türgis, sellepärast et sellest saaks kasu Euroopa suur tänu ja nüüd äh, proua Valenciano poolteist minutit, palun. tegemist on äh, sõnavabaduse jämeda rikkumisega, aga Türgi annab sellega ka väga selge sõnumi ja annab mõista, millises suunas Erdogan oma riiki viimas on, kuidas ta käsitleb opositsiooni, kellel on teistsugune arvamus, nii et see ongi Erdogani valitsuse retoorika. ja nad on aina vähem sallivad. sotsiaaldemokraatide fraktsioon ah,, tundub, et tõlkega on probleeme, üks hetk. Just tell me when it's uh, fixed andke mõista, kui äh, probleemid on lahenenud, kas toimib tõlge nüüd? kas kreeka keele tõlge toimib? kõneleja küsib, kas ta peab uuesti alustama. nüüd kõneleja on segaduses, kas uuesti alustada või jätkata? hea küll, alustame otsast peale, aitäh, härra president see, mis äh, pandi toime ajakirjaniku ja vaba, vaba pressi vastu, loomulikult see tuleb hukka mõista ja seda me ka teeme. tegemist ei ole sõnavabaduse vastase rünnakuga, vaid see on selge sõnum, mis meile ei meeldi. sõnum selle kohta, mis suunas liigub Türgi Erdogani juhtimise all. valitsuse retoorika on aina sallimatum ja sel-, Europarlamendi sotsiaaldemokraadid ja Hispaania sotsialistid toetavad euroopalikku Türgit. jah, see oleks väga positiivne, kui meil oleks äh, selline ühine kandepind, see oleks parem kogu piirkonnale, see tagab stabiilsuse, julgeoleku, aga ka Türgi valitsus peab oma panuse selleks andma ta peab hajutama kõik kahtlused sellelt, et ta tõesti tahab demokraatlikud reformid ellu viia. selles osas on tõsised kahtlused, jah, kuritegusid pannakse toime, aga tegemist on ikkagi õigusriigiga või võiks olla. meil on vaja euroopalikku Türgit, aga praegu Türgi liigub Euroopast järjest kaugemale. jah, tänku, voorzitter. nüüd üks minut, härra Tõmmas Maiker parlament võttis vastu resolutsiooni äh, lähenemise kohta, äh, võttis vastu resolutsiooni Kösi pargi meeleavalduste kohta, nüüd ei ole me üldsegi edasi jõudnud äh, need viimased sündmused näitavad, et äh, Türgi demokraatlikul riigil on hiigelsuured äh, probleemid, demokraatlikud riigid peaksid äh, austama meediavabaduse põhimõtet, see, et saab vabalt pressis kirjutada, see näitab seda, et objektiivsuse nõuded on tagatud Ankara tundub äh, aga olevat teisel nõul. näeme, et äh, Türgi on kaldumas äh, ebademokraatlikule teele, mida, mis iseloomustab autoritaarseid režiime. kui soovitakse midagi muuta, siis peame ka selle tegelikkusega silmitsi seisma. härra Maldese. aitäh, härra president jah, Erdogani valitsus on autoritaarne, aga me ei tohi olla siin silmakirjalikud. tegemist on valitsusega, kus on kõige rohkem äh, ajakirjanikke vangistatud maailmas. Reporters, äh, reporterid ilma piirideta reporterid, sada viiskümmend saja kaheksakümnest on vahistatud Gülen on igal, süüdistatakse ajakirjanikke igasuguses tendentslikkuses, olgu see siis religioosne, kurde, pooldav. ka tavalist ajakirjaniku reportaaži ei saa teha, see on minu amet, mina olen seda tööd teinud juba kolmkümmend viis aastat. ka seda käsitletakse terrorismiaktina, kui ma püüan kajastada korruptsiooni tegemist on väga arrogantse sammuga president Erdogani poolt. meie volinikud on seda kritiseerinud, volinik Haan, kõrge esindaja Mogherini. Euroopa Liidu poliitika Türgi suhtes on tõenäoliselt olnud ekslik me aitame, me peame läbirääkimisi, ei, see on vale, me peame olema resoluutsemad Türgiga suhtlemisel. me ei ole seda varem teinud ja peame toetama neid kolleege, kes on praegu vangis oh,. härra Maragall, üks minut. aitäh, president. aasta tagasi, täpselt täna, tuli päevavalgele Türgi kõrge korruptsioonijuhtum. Türgi parlament oli võtnud vastu uue julgeolekuseaduse ja see tõi kaasa ajakirjanike ja politseinike vallandamise ja vahistamise. tundub, et president soovib kontrollida oma ühiskonda täielikult, me peame siin tegema vahet Türgi ühiskonna üldiste huvide ja tema institutsioonide konkreetsete sammude vahel. Need ei ole kooskõlas selle lootusega, et me saame jätkata läbirääkimisi Türgi ja Euroopa Liidu vahel. Euroopa Liidu institutsioonid peavad selge arvamuse välja ütlema, peab moodustama ühine parlamentaarne komisjon seoses toimunud sündmustega, positiivsed sündmused läbirääkimiste osas tuleb teha vastavalt seadusandlikele reformidele, tuleb austada sõnavabadust, vabandust, aeg on läbi härra Corrao, minut kolmkümmend. Degno dei tipici stati autoritari, la Türgi on tüüpiline autoritaarne riik, pühapäeval vahistati kakskümmend neli ajakirjanikku, kes oli kritiseerinud Erdogani valitsust, olid kajastanud ka korruptsioonijuhtumeid Türgis. nii et äh, endine peaminister, praegune president Erdogan, tema sõnad ja teod ei lähe kokku kaksteist aastat on ta olnud valitsuse liider. ta on äh, avaldanud survet äh, ajalehtedele, telekanalitele, ta on äh, nende telekanalite oma kontrolli all hoidmiseks pannud sinna tööle oma pereliikmeid, ta on puhastanud nii-öelda ka politseid, kohtusüsteemi ja nüüd on tema kõige suurem vastane Gülen, kes oli enne tema kõige lähedasem kaaslane. Ketsi pargi äh, ja Taksimi väljaku äh, protestiavaldustega äh, seotud ajalehed on praegu surve all ja kinni pandud, neid ajakirjanikke kiusatakse taga. see ei ole Türgi siseasi, see läheb vastuollu Euroopa Liidu põhimõtetega Türgi ise on Euroopa Liidu kandidaatriik ja soovib meiega liituda. kolleeg, kes alguses rääkis, läks kahjuks minema, äh, ütles, et ainuke äh, normaalne reaktsioon on rakendada sanktsioone. lugupeetud kolleegid, äh, järjekordselt näeme me, et Türgi näol ei ole tegemist demokraatliku riigiga me näeme, et äh, pressi suukorvistatakse Erdogani poolt, me näeme, et Türgis kehtib siiski politseirežiim. tundub, et praegu ei suuda miski peatada äh, Erdogani, hoopis tema vahistab äh, oma suva järgi neid, kes talle vastumeelt on. koos mul oleks Türgi delegatsioonile kaks ettepanekut, esiteks lõpetada viisa liberaliseerimise kava ja teiseks lõpetada kõik läbirääkimised äh, Türgi liitumiseks Euroopa Liiduga. härra Pabriks, palun, poolteist minutit. daamid ja härrad, kõik äh, siin Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis, kes on äh, Türgi sõbrad ja toetajad, neile valmistab suurt muret see, mis äh, praegu Türgit aset leiab, me näeme, et äh, Türgi kaldub üha enam Venemaa kursile, kuid seda öeldes äh, peaksime me tegema siiski vahet Türgi riigi, rahva ning valitsuse vahel. kui me väga negatiivselt ennast meelestame kui räägime näiteks sellest, nagu mõned siin, et me peame majandussanktsioonidega välja tulema või peaksime läbirääkimised peatama, siis äh, me jätame kõrvale miljonid Euroopa-meelsed türklased, kes jagavad meie väärtusi me peaksime hoopis leidma vahendeid, kuidas meil oleks võimalik Türgi valitsust mõjutada. esiteks me peaksime paremini vaatama seda, kuidas meil on võimalik äh, oma abi suunata Türgile kui äh, kandidaatriigile. me peame tegema koostööd volinik äh, Haani ning kõrge esindaja Mogherini kabinetiga kui me kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda peatüki sulgeme, siis me tegelikult hoopis äh, liigume kaugemale oma mõjuhoobadest. Äh, aitäh. aitäh, nüüd äh, härra Postinaaru üks minut. aitäh, lugupeetud minister, kallid kolleegid. ma tahaksin veel kord korrata seda, et äh, meediavabadus on üks põhiväärtustest Euroopa Liidus ja igas demokraatlikus riigis. Äh, pühapäevased vahistamised on vastuvõetamatud, me ei pea, me ei tohi neid aktsepteerida, kuna nad seavad ohtu meediavabaduse Türgis. me peaksime olema ausad ka Türgi liitumisläbirääkimiste käigus. meie äh, toetame äh, seda, et äh, suhted säiliksid Türgiga, kuid me peame rääkima ühiselt äh, edust ning äh, takistustest. esimest korda me siin ei aruta probleemide, probleeme Türgis. meile valmistab suurt muret see, et meedia olukord halveneb ja et president Erdogan on valinud väga ohtliku kursi Türgile ja seetõttu me pöörduksime tema poole, et ta siiski võtaks vastutuse, riigijuhi vastutuse nende tegude eest nüüd härra Schulze, palun. austatud äh, proua president sündmused Türgis on enam kui murettekitavad. Erdogani režiim äh, võitleb ajakirjanduse vastu, paneb äh, talle mittemeeldivad ajakirjanikud vangi. E, idasakslasena on mul väga hea tunnetus sellise arvamusvabaduse allasurumise suhtes, siin minnakse vastuollu kõikide Euroopa põhiväärtustega. kui selline riik tahab saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, kes ei austa absoluutselt õigusriiki, siis ma arvan, et me peaksime ütlema talle ei, demokraatia ei tähenda seda, et paari aasta tagant toimuvad valimised ja siis võib äh, riik või äh, võivad riigijuhid teha, mida nad tahavad. demokraatia tähendab äh, pluralismi Erdogani valitsus ajakirjanike vangistades on näidanud oma tõelist palet. see valitsus kaugeneb järjest enam Euroopast ja igasugusest demokraatiast. see kõik algas Keesi äh, pargis äh, rahumeelsete demonstrantide äh, või meeleavaldajate füüsilise mahasurumisega, see jätkub nüüd ajakirjanike vastu äh, võideldes. Erdogan arvab, et Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus lubavad tal kõike teha. Äh, komisjon äh, ja eriti kõrge esindaja Mogherini peaksid tegema kõik endast oleneva ja läbirääkimiste katkestamine ei tohiks olla tabuteema. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen härra Ertug. tänan, äh, proua president. septembris äh, kaks tuhat viis oli Euroopa Liidu Türgi suhete kõrghetk, kui me avasime liitumisläbirääkimised, aga nüüd äh, toimus Türgis korruptsioonivastane võitlus, hiljuti kus neli ministrit pidid tagasi astuma ja meie suhete madalpunktiks on see, kuidas on võetud nädalavahetusel kinni ilma kahtlustust esitamata, süüdistust esitamata ajakirjanikud. näiteks kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kaheksa oli äh, Türgil äh, majanduskasv kuus protsenti aastas, siis oli see nii kõrge kui Türgi oli Euroopa Liidu äh, kursil. nüüd viimastel aastatel on olnud see majanduskasv ainult kolm protsenti ja see ei ole seotud äh, majanduskriisiga, nii et äh, ma soovitan AKP-l suunata ennast Euroopa pärasemaks. jah, tänku veel, voorzitter. härra Lammers, palun. riik mis sellisel viisil ja sellises mahus vahistab ajakirjanikke, sellisel riigil ei ole kohta Euroopa Liidus, ma arvan, et me sellega oleme kõik nõus. kui me vaatame ajaloolist konteksti, siis tegemist on ainsa kandidaatriigiga, mis ei äh, liigu edasi, vaid liigub hoopis tagasi. see on midagi täiesti uut Euroopa Liidu jaoks ja me peame mõtlema välja, kuidas reageerida sest kui me vaatame seda, mis praegu toimub, siis me peame kindlasti selgelt sünd-, need sündmused hukka mõistma, aga me peame ka tegutsema asuma. me kutsume üles äh, ülemkogu külmutama raha, mis e-, liitumiseelsete, eelseks protsessiks eraldatakse Türgile kui me vaatame kui me räägime sellest, et Türgi äh, ühiskond äh, vajab lisatoetust, kas me ei peaks mitte kasutama neid äh, liitumiseelseid vahendeid selleks, et Türgile selge sõnum edastada, et need inimesed, kes Türgis usuvad Euroopa väärtustesse, hoopis saaksid selle toetuse vääriliseks? härra Andrulakis, palun mõistan äh, hukka hiljutise äh, meedia suukorvistamise. see on äh, rünnak põhiõiguste väljendusvabaduse ning demokraatia vastu. ma olen alati pooldanud Euro-, Türgi Euroopa väljavaateid kuid tundub, et hiljutised sündmused on märgis selle, märgiks sellest, et liigutakse hoopis tagasi, ei peeta enam kinni õigusriigi põhimõtetest. eelmisel aastal aeti brutaalselt äh, laiali äh, meeleavaldajad Istanbuli äh, kesklinnas ja sel aastal oli meil tegemist Türgi valitsuse kommentaaridega ISISe vastase võitluse kohta ja järjekordselt nüüd ka täna siin täiskogul me arutame rünnakut äh, meedia vastu Türgis. kõik need on märgiks, kõik need sündmused on märgiks sellest, et Erdogan on äh, juhtimas oma riiki eemale euroopalikest väärtustest. proua Teoharus mõnel võib-olla on veel mingid illusioonid, kuid on selge, on see, et Türgi ei ole demokraatlik riik, süstemaatiliselt äh, rikutakse miljonite inimõigusi ning äh, tallatakse meediavabaduse põhimõtete peal. hiljutised Türgi äh, ajakirjanike arreteerimised, mis tegelikult on lihtsalt järjekordseks sammuks sarnaste reas, näitab seda, et Erdogan vahistab kõike, kes tema vastu on. hiljuti ütles ta, et Euroopa ei peaks Türgi siseasjadesse ähm, sekkuma. liitumisläbirääkimised ähm, peaks lõpetatama ning me peaksime ka lõpetama liitumiseelse abi osutamise. meil on palju majandussidemeid, kuid me peaksime ka oma äh, õigustest ning põhimõtetest lähtuma, nendest äh, põhimõtetest ei peeta selles riigis kinni. kui äh, me nii ei tee, siis äh, me lihtsalt kaotame selles protsessis. härra Lopes, palun. Las libertades fundamentales ja los derechos individuales põhiõiguste ja põhivabaduste respekteerimine, inimõiguste austamine jah, me näeme, et siin on tõsiseid kõrvalekaldeid viimastel aastatel ja see ajakirjanike juhtum on lihtsalt üks järjekordne näide selle kohta, mis Türgis tegelikult toimub. korruptsiooniga ei ole seal tegeldud, õigussüsteem on äh, kompromiteeritud, rünnatakse pidevalt sõnavabadust äh,, kuulumine organisatsioonidesse, kuulumine poliitilistesse organisatsioonidesse, ka see on ohus. Euroopa Liit peaks ühemõtteliselt selle hukka mõistma, mis viimastel nädalatel on toimunud ja me peaksime proaktiivset lähenemist kasutama mitte valitsuse suhtes, vaid me peame vaatama, kuidas me saame Türgi tulevikku mõjutada. me peaksime tegema koostööd Türgi kodanikega, mitte valitsusega. härra Ruas, üks minut, palun suur tänu, proua president, härra minister, head kolleegid. viimatised arreteerimised Türgis tõstatavad küsimuse, kas Türgis üleüldse on meediavabadus, tegemist on Euroopa Liidu kandidaatriigiga. kohtusüsteemi sõltumatus äh, ja meediavabadus on Euroopa demokraatia alustaladeks ja nad on meie kodanikuõiguste tagamisel äärmiselt olulised. Türgi on kandidaatriik, seega ta peab nendele põhimõtetele ka vastama. Itaalia eesistumist kutsun üles jälgima väga tõsiselt, äh, mis sündmused Türgis toimuvad, miks arreteeriti, mismoodi seda menetletakse, kuidas kodanikke survestatakse. tegemist on kandidaatriigiga ja seetõttu tuleb läbi viia sõltumatud läbipaistvad äh, juurdlused. me peaksime seda tegema. härra Kristoforu, poolteist minutit, palun kõik need aastad on Türgi väga selgelt seda näidanud. Türgi suudab ainult ühte asja korralikult teha. ikka ja jälle suudab Türgi ignoreerida kõiki meie resolutsioone, rikub pidevalt aasta-aastalt inimõigusi mitte ainult Türgis, vaid ka väljaspool Türgit, ta suudab tekitada probleeme. nii et tegemist on riigiga, kelle tendents kellel on äh, tendentsi, äh, kellel on ekspansionistlikud ja agressiivsed huvid oma naabrite suhtes. aga miks ta seda teha saab, kõik sallivad seda. Türgit ei huvita mingid arutelud ja resolutsioonid, me peame kokku leppima sanktsioonides, konkreetsetes meetmetes, me peame tegutsema. tegemist on meie enda väärikuse küsimusega. kas me austame iseennast, kui me seda ei tee, siis on see lihtsalt järjekordne arutelu, millel ei ole tulemust. Türgil olid olemas kõik võimalused näidata läbi oma tegevuste juba mitmeid aastaid, et tal on tõesti see Euroopa suund võetud, aga Türgi ei ole seda teinud, ta võtab raha vastu ja teeb meid lolliks. härra Erdogan käitub täiesti provokatiivselt, ta ütleb, me ei tohi talle öelda, mis tema peab tegema. hea küll, aga meie peame otsustama siin ja kohe et Euroopa peab rakendama konkreetseid meetmeid, rakendama sanktsioone, ainult siis saab Türgi aru. vastasel juhul korduvad needsamad asjad päevast päeva, kuust kuus. suur tänu ja vaba mikrofon, üks minut. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěl pouze reagovat na některé vystoupení. Suur tänu, proua president tahtsin äh, lihtsalt reageerida mõningatele sõnavõttudele, Kreeka kolleegide sõnavõttudele. osad püüdsid äh, lihtsalt omaenda riiklikke agendasid esile tõsta ja minu meelest me läheme siin liiga kaugele, isegi praeguses tõsises arutelus. ma ei saa öelda ma ei saa öelda, et ma olen Türgi sõber, äh, inimõiguste rikkumisi ei saa taluda, Euroopa Liit toetagu ainult neid riike, kellel on meiega ühised väärtused. Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja seetõttu peab nõukogu ütlema väga selge sõnumi. aitäh, proua Moriti, palun, üks minut. Grazie, grazie molte, president. suur tänu, proua president kahe politseijuhi arreteerimine, kahekümne nelja ajakirjaniku äh, arreteerimine, Samani ajalehe peatoimetaja arreteerimine, me peame sellele tähelepanu pöörama. me peame kutsuma üles Türgi äh, juhte, liidreid äh, rakendama konkreetseid meetmeid selleks, et äh, tõesti kehtiksid demokraatlikud väärtused Türgis. meediavabadus, kohtusüsteemi sõltumatus on demokraatliku riigi alustalad ja nad peaksid olema, nad on ette nähtud ka Türgi põhiseadusega. Mogherini ja Pitella ütlesid ühisavalduses, et need sündmused ei ole kooskõlas meediavabadusega, mis on demokraatia alustaladeks eh, ja ka Euroopa Liidu üks põhiväärtusi, Euroopa Liidu kandidaatriik on Türgi. kui Türgi tõesti tahab olla osa Euroopa perest, siis äh, tuleb äh, toima panna juurdlus nende arreteerimiste su-, suhtes. aitäh. Türgi jätkab oma konkreetset taktikat, ta rikub avalikult kodanike õigusi, demokraatlikke õigusi ja jällegi pandi toime pogromm ajakirjanike ja meediajuhtide suhtes ja on ilmne, et see riik ei respekteeri põhilisi inimõigusi, põhilisi Euroopa õigusi. nii et äh, kui on tegemist mittedemokraatliku režiimiga, siis see kajastub ka nende välispoliitikas, ehk siis äh, Türgi äh, on jätkuvalt ka minu kodumaa suhtes sõjakas, sellepärast et minu kodumaa on laiendanud oma veepiiri kaheteist miili ulatuses Türgi väidab, et nad teevad seismilisi uuringuid äh, Türgi ranniku lähedal, aga Türgi peab saama selge sõnumi. Nad peavad oma väed Küproselt ära viima ja austama rahvusvahelist õigust, aitäh. Teil on ka sinise kaardi küsimus, kas vastate sellele, palun? kolmkümmend sekundit aitäh, ma tahtsin küsida austatud kolleegilt, kas ei oleks parem, kui Euroopal oleks äh, aktiivne seisukoht Türgi suhtes ja kui kaua läks aega Kreekal Euroopa Liiduga liikumiseks, ma arvan, et äh, Euroopa Liit äh, teeb vea, kui me ei ava ühtegi äh, peatükki ja ei tee mingit progressi suhetes Türgiga. ma arvan, et me peaksime olema aktiivsed ja mitte passiivselt ootama, millal Türgi muutub demokraatlikuks. kolmkümmend sekundit vastamiseks. Türgi on näidanud juba aastaid, tegelikult aastakümneid, et ta ei austa rahvusvahelist õigust ega ka demokraatlikke õigusi ma arvan, et nüüd on aeg käes, et Euroopa Liit peab avalikult välja ütlema, et see tuleb lõpetada, me ei talu seda. me ei kannata, me ei talu, me ei aktsepteeri seda, et Türgi väed on okupeerinud osa Küprosest, tegemist on Euroopa Liidu liikmesriigi suveräänsuse rikkumisega. härra Papadakis, üks minut. hea proua aitäh, proua president. miks me oleme üllatunud äh, Türgi käitumise suhtes. Nad on okupeerinud pool Küprosest, nad äh, ründavad kurde, nad ei austa põhilisi inimõiguse, nii et meie sõnum peaks olema väga selge, ühemõtteline. kui Türgi soovib liituda Euroopa Liiduga, siis peavad nad austama Euroopa Liidu väärtusi ja neid respekteerima. Türgi ei saa meile esitada nõudmisi, et meie peame aktsepteerima Türgi põhimõtteid kuna jutt on Türgist, Erdogani režiimist, see on peaaegu et ottomanlik režiim, neootomanlik režiim, seda on nad näidanud. jah, tõepoolest, me tahaksime, et Türgi oleks euroopalik, aga nad peavad meie väärtusi hindama. vabandan, et äh, teie nime valesti äh, äh, hääldan, võib-olla järgmine kõneleja, palun. Äh, lugupeetud äh, asepresident, äh, kolleegid, need, kes on huvitatud sellest, mis toimub Türgis, neid ei üllata see, et et tallutakse inimõiguste peal, ähm, vahistatakse ajakirjanikke, need on vanad trikid, mida Erdogan ning Türgi valitsus on pidevalt kasutanud. tema äh, partei on tõeline uusottomanlik äh, erakond, äh, ta tahab äh, Ottomani impeeriumi tema endiste piiridega mm, taastada islamiriigi võitlejaid Süürias ning Iraagis, toetavad nad Hamasi Palestiinas. mida me siis võime oodata Erdo-, Erdoganilt sellistes tingimustes? inimõiguste rikkumised ja väljendusvabaduse rikkumine, kui me tahame Euroopa väärtusi äh, kaitsta, siis me peame sanktsioonidele hakkama mõtlema Türgi vastu. härra Kastal-, härra Kastaldu. jällegi pean sõna võtma Türgi suhtes, kakskümmend seitse inimest arreteeriti kolmeteistkümnes linnas operatsiooni käigus, mille viisid läbi Erdogani sõjaväelased see lihtsalt näitab, et tegemist on keskaegse režiimiga. Fatullah Bulen, kes põgenes äh, Fatullah Gülen, kes põgenes USA-sse üheksakümnendatel, kes on ka tagakiusatav. järjest rohkem näeme tõendeid selle kohta, et surutakse alla sõnavabadust, meediavabadust. see kaob selles islamiriigis üsna pea, see on aja küsimus tegemist ei ole riigiga, mis liigub õigusriigi suunas, Euroopa Liidu suunas. kui kaua me veel räägime sellest, enne kui me konkreetseid meetmeid rakendame ja öö, vastuseid ootame? härra Mavrides, üks minut, palun. aitäh. ühe minutiga püüan teile, teieni tuua lühikese analüüsi. siin on kaks lähenemist meie parlamendis. ühelt poolt see, et me peame selge sõnumi edastama Türgile ja nõudma teatud asju ja teine lähenemine on, et me peaksime säilitama oma kontaktid Türgiga, avama teatud peatükke läbirääkimistes ning andma enam mänguruumi Türgile kas me, see, mida meie ütleme, ei ole niivõrd tähtis, tähtis on see, kuidas Erdogan tõlgendab seda, mida me ütleme. head kavatsused ja, ja hea tahteavaldused tema suunal tõlgendab Erdogan kui tema poliitikate aktsepteerimist, kui autasustamist teda selle eest, kas me seda soovime? kui mitte, siis järgneme, järg-, järgigem siiski seda esinemist, lähenemist. Ankara valitsus tegi ränka vea, püüdes alla suruda opositsionääre, tegemist on äh, meediavabaduse äh, jämeda rikkumisega, mis on üks demokraatia põhialustest. Äh, kui Türgi soovib tõesti Euroopa Liiduga liituda, siis ei ole aktsepteeritav, et äh, demokraatlikus riigis võivad toimuda sellised meediainimeste ja ajakirjanike massiarreteerimised. paljud paljusid ajakirjanikke süüdistatakse terrorismis, ei eh, respekteerita süütuse presumptsiooni. Eh, me peame nõudma, et eh, järgitaks inimeste õigust kaitsele, et juurdlus oleks õige, läbipaistev. praegu liigub Türgi vales suunas, kaugeneb Euroopast ja see toob negatiivseid tagajärgi nii Türgile koostöös majanduse ja poliitika vallas Euroopa Liiduga. aitäh, pean teid katkestama ja nüüd saab sõna härra della vedova. <clears throat> suur tänu proua president suur tänu lugupeetud saadikutele kes sõna võtsid ja arutelul osalesid tänan äh, teid ka selle eest, et oma muret väljendasite ja väga aktiivselt sõna võtsite, sellepärast et loomulikult mureks on ka põhjust ja see on meie kõigi ühine mure. jah, tõepoolest, see on võimalus väljendada oma mured ka viimase aja sündmuste suhtes ja meil on praegu hea võimalus väl-, sõnastada oma arvamus ja esitada see oma Türgi kõneluspartneritele, me peame neid sündmusi jälgima väga hoolikalt, tähelepanelikult, Euroopa Liit peab jätkama sõnavabaduse edendamist, kuulumisvabaduse edendamist äh, ja vabadust äh, nii internetis kui ka mujal, inimõiguste respekteerimist kui Türgi soovib liitumisläbirääkimisi jätkata, siis peame suhtlema avatult, otsekoheselt, nagu ütles president Schulz, siis suhted kandidaatriikidega peavad olema ausad ja avatud. mõningatel punktidel peatuksin, mis tõstatati, mis puudutab rahastamist, rahalist abi Türgile, siis jah, loomulikult äh, sellel tasub pikemalt peatuda. Euroopa Liit ei tee sissemakseid Türgi eelarvesse, vaid me rahastame äh, põhimõtteliselt peamiselt vabaühendusi, kes edendavad äh, ähm, sõnavabadust ja demokraatlikke reforme äh, riigis. komisjon vaatab läbi, kuidas seda rahastamist, kuidas seda rahalist abi tõhusamaks muuta ja soovin siin rõhutada ka seda, et need rahalised maksed äh, inimese kohta on kõige väiksemad liikmesriikide hulgas üldse. mis puudutab laienemist, siis jah, tõepoolest äh, me peame seda protsessi äh, tõsiselt analüüsima ja vaatama, et reformide teed jätkataks ja peame andma ka selge sõnumi Türgile, et me neid sellel teel julgustame. Türgi on jätkuvalt kandidaatriik ja Euroopa Liidu partner, siis äh, sel juhul peame seda alustatud teed jätkama.